kavandame kohtumist Bulgaaria põllumajandusministriga, kuna Bulgaaria on eesistuja, aga nüüd peame hakkama hääletama. esiteks. Jak Państwo pamiętają, räägime kõigepealt mesindussektori väljavaadetest ja probleemidest. Norbert Eetöös on raportöör, üle saja muudatusettepaneku on tehtud. ENVI komisjon on ka teinud muudatusettepaneku, ma annan kõigepealt sõna raportöörile, palun. aitäh äkki saaksime võtta paar minutit selleks, et tänada kõiki osapooli, eriti just sekretäriaati ja fraktsioone ning äh, variraportööre. aitäh kõikidele variraportööride kaastöötajatele, meil tehti nelisada kaheksakümmend kuus muudatusettepanekut, tõesti, seda on väga palju ja tegemist on äh, raportiga, mille puhul me tõesti üritasime arvestada võimalike, võimalikult paljude erinevate huvidega ja me üritasime ka kompromisse kokku panna selleks, et hääletusprotsess ei oleks nii pikk, nii et ma teeksin ettepaneku, et asume hääletama. aitäh. ma tahaksin siin tervitada ka meie külalisi tegemist on talunikega, kelle kutsus meie kolleeg Austriast, tere tulemast meile! on ilmselge, et meie kohtumine on teie jaoks täna natuke liiga tehniline, sest me asume hääletama, aga nii see on ja see on tähtis, nii et äh, me hääletame kõikide kompromisside üle elektrooniliselt ja teiste punktide üle äh, siis käega märku andes. ja kui vaja, anname sõna koordinaatoritele, nii et alustame. kompromissettepanek number üks. aitäh. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek kolm, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromissettepanek neli, te võite nüüd hääletada, kompromissettepanek neli. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromissettepanek viis. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. ja nüüd kolmsada kaheksa, kakssada kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu võetud. edasi kakssada kolmkümmend üheksa, tagasi lükatud. nüüd kompromissettepanek kuus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromissettepanek seitse A, seitse A. To jest głosowanie razem z kompromisem F ze strony 22. To macie Państwo u siebie zapisane. ja seda koos kompromissettepanekuga F on siia kirja pandud. hääletus algas ja lõppes vastu võetud ja nüüd järgmiseks üheksa A. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. järgmiseks NV kolmkümmend üheksa. NV kolmkümmend üheksa, kes poolt? aitäh, vastu võetud kolmsada seitsekümmend kaheksa, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. Envi seitseteist, kes on poolt, aitäh, vastu võetud. kompromissettepanek kümme, hääletus algas. hääletus lõppes. Przyjęty, przechodzimy do kompromisu jedenaście. Otwieram głosowanie vastu võetud, kompromissettepanek üksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, järgmiseks kompromissettepanek kolmteist. kolmteist, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. järgmiseks NV nelikümmend, kes poolt, vastu. kontrollime, NV nelikümmend elektrooniline kontroll algas. hääletus lõppes sotsiaaldemokraatidel on üks hääl üle. okei okay., okei okay.. hästi, nüüd on hästi. kompromiss przyjęty dvoma głosami. vastu võetud äh, kaks poolthäält rohkem see oli ENVI nelikümmend, järgmiseks äh, kompromissettepanek neliteist. hääletus algas. ja hääletus lõppes vastu võetud. järgmiseks äh, muudatusettepanekud kolmsada nelikümmend kuus ja kolmsada nelikümmend seitse. kes poolt? Need on ühesugused muudatusettepanekud, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. NV viisteist, kes poolt, vastu võetud. kolmsada üks, kes poolt, vastu. kontrollime. kolmsada üks, elektrooniline kontroll algas. Zamykam głosowanie hääletus lõppes. vastu võetud. järgmiseks NV kolmteist langeb ära ja seega kolmsada üheksakümmend üks, kes poolt, kolmsada üheksakümmend üks, kes poolt, käed püsti, palun. tagasi lükatud. NV kaheksateist kontrollime. kolmsada üheksakümmend üks, elektrooniline kontroll algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. Envi kaheksateist, kes poolt? vastu. kontrollime. hääletus algas. Zamykam głosowanie hääletus lõppes. vastu võetud. Envi kakskümmend kaks, kes poolt? vastu. vastu võetud. tahate kontrollida, olgu Envi kakskümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. minu viga, härra Tess, ma lugesin valesti hääli kokku. kompromissettepanek viisteist, hääletus algas. hääletus lõppes. seitseteist, kompromissettepanek seitseteist, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend, kompromissettepanek kakskümmend, hääletus algas ja lõppes. vastu võetud ning edasi Envi kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend seitse, kes poolt, vastu võetud nelisada kakskümmend kaks, kes poolt? vastu võetud. tahate kontrollida? olgu, nelisada kakskümmend kaks, elektrooniline kontroll algas. vist öeldakse, et soovitakse kontrollida ka kakssada kaheksakümmend seitset uuesti. hästi, kakssada kaheksakümmend seitse, see oli enne, jah? kuna proua Neuchel soovis, siis kontrollime. kakssada kaheksakümmend seitse, elektrooniline kontroll. kaks kaheksa seitse, seda kontrollime kõigepealt. kaks kaheksa seitse, elektrooniline kontroll algas. hääletus lõppes vastu võetud ja järgmiseks nelisada kakskümmend kaks elektrooniline kontroll. Zamykam głosowanie. Hääletus lõppes. tagasi lükatud. nelisada kakskümmend kolm, kes poolt? vastu võetud. Envi kakskümmend kaheksa, kes poolt? vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend kuus, elektrooniline hääletus, hääletus algas. Zamykam głosowanie hääletus lõppes. vastu võetud kompromissettepanek kakskümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. järgmiseks nelisada kolmkümmend üheksa, muudatusettepanek nelisada kolmkümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelisada nelikümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd, aa, soovite kontrollida, nelisada nelikümmend. Yes. If adopted, we go to amendment 40 nine. No, this is withdrawn. Oh, yes. And then, then the last we vote for, for zero. No, no, false, because every 28 was Ach, adopted. okay. Uh, yes, yes, yes, yes. Jest, dlatego, że wycofa, e, była e, przyjęta, e, upadła. Jah, tõesti, teil on õigus. See langes ära. Ja 439 võeti vastu kompromissettepanek kakskümmend üheksa, hääletus algas. Zamykam głosowanie. hääletus lõppes. vastu võetud. nelisada viiskümmend, nelisada viiskümmend üks. hääletame üheskoos. kes poolt? nelisada viiskümmend, nelisada viiskümmend üks, kes vastu? kontrollime, hääletus algas. nelisada viiskümmend, nelisada viiskümmend üks, hääletus lõppes. tagasi lükatud. nelisada viiskümmend kaks, nelisada viiskümmend kolm koos, kes poolt? aitäh, vastu võetud nelisada viiskümmend neli langeb ära. kompromissettepanek kolmkümmend üks. If Aha, okei okay.. Głosujemy poprawkę, e, spojrzałem na poprzednią. Peame siiski hääletama neljasaja viiekümne nelja üle, kes poolt, vastu, tagasi lükatud kompromissettepanek kolmkümmend üks. hääletus algas. kolmkümmend üks. hääletame. ja hääletus lõppes. vastu võetud. kompromissettepanek kolmkümmend kaks. hääletus algas. hääletus lõppes järgmiseks nelisada seitsekümmend kuus. kes poolt? vastu võetud. Envi viiskümmend, kes poolt? vastu võetud. Envi viiskümmend kaks, kes poolt? vastu võetud. nelisada kuuskümmend neli. kes poolt? vastu. kontrollime, nelisada kuuskümmend neli hääletus algas. nelisada kaheksakümmend neli ka üheskoos. hääletus lõppes tagasi lükatud. ja seega kakssada seitsekümmend seitse, kes poolt, kakssada seitsekümmend seitse, kes poolt, vastu võetud. kompromissettepanek kolmkümmend kolm, kes poolt? vabandust, avame ava-, hääletuse kompromissettepanek kolmkümmend kolm. hääletus lõppes, vastu võetud. edasi muudatusettepanek üks üks Tantanilt ja teistelt, kes poolt, vastu võetud. kaks, kes poolt, vastu võetud. kompromissettepanek A, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud järgmiseks kompromissettepanek B, hääletus algas. hääletus lõppes. edasi NV4, NV4, kes poolt, vastu võetud. kompromissettepanekud C ja D. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. järgmiseks NV nelikümmend kaks, hääletus algas, NV nelikümmend kaks. kes poolt, vastu võetud. kompromissettepanek E, kes pool, äh, vabandust, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. järgmiseks kompromissettepanekud G ja H, hash. üheskoos G ja hash hääletus algas. hääletus lõppes. järgmiseks kompromissettepanek I hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. edasi muudatusettepanek kaheksakümmend üks. kes poolt, aitäh, vastu võetud. kompromissettepanek L, hääletus algas. hääletus lõppes järgmiseks kompromissettepanek M, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. järgmiseks kompromissettepanek N, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. edasi NV kuus Envi kuus, kes poolt, aitäh, vastu võetud. kompromissettepanek O hääletus algas. aitäh, hääletus lõppes, vastu võetud. edasi kompromissettepanek B, B hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. edasi kompromiss, ettepanekud Q ja R, Q ja R, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud ja edasi kompromissettepanekud U pluss V, U ja V. hääletame üheskoos, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. edasi kompromissettepanekud X, Y ja Z. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromissettepanek AA ja AB üheskoos. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek sada kuuskümmend, kes poolt? aitäh, vastu võetud. kompromissettepanekud AC, AD ja AE. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, edasi AF, kompromiss AF, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. edasi AF, A uus versioon, hääletus algas. hääletus lõppes. aitäh, vastu võetud ja nüüd hääletame terve raporti üle muudetud kujul. tegemist on siis resolutsiooni ettepanekuga muudetud kujul, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kartsin, et äh, jõud saab otsa, aga saime ilusti hakkama ja palju õnne teile, raportöör, teil on sõna. aitäh. ma arvan, et need nelisada kaheksakümmend kuus muudatusettepanekut näitasid väga hästi, et tegemist on küsimusega, mis parlamendisaadikuid vägagi huvitab aitäh kõigile, kes osalesid sellel arutelul. ma arvan, et me saame nüüd tõesti öelda, et meil on raport, mis arvestab kõikide huvidega, väga järjekindel, laiapõhjaline, nii et suur tänu teile tehtud töö eest ja ma arvan, et minitäiskogul saame me sellest ka siis rääkida ja hääletada selle üle härra esimees, aitäh, suur tänu kõikidele, kes aitasid seda raportit koostada, aitäh variraportööridele, tõesti oli väga palju muudatusettepanekuid, kuid saime oma tööga hästi hakkama ja lähemegi nüüd päevakorrapunkti number kuus juurde, järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja tegemist on Sofia Ribeiro arvamusega tegemist on siis arvamusega eelarvekomisjonile ja ma annan kohe sõna proua Riberole. aitäh, esimees! kõigepealt suur tänu kõikidele variraportööridele. meie koostöö oli suurepärane ja jõudsime väga kiiresti kokkuleppele seitsme kompromissettepaneku osas mis katsid ära üle poole muudatusettepanekutest. ja suur tänu ka sekretariaadi töötajatele ja nõunikele, sest nemad tegid meiega suurepärast koostööd. nüüd paar sõna raporti kohta. me räägime siin põllumajanduskomisjoni arvamusest ühise põllumajanduspoliitika kaitseks ja talunike kaitseks mitmeaastases finantsraamistikus. meie koostatud dokument näitab, et ühine põllumajanduspoliitika on ülitähtis talunike sissetuleku tagamiseks. me peame üha rohkem eesmärke saavutama vähemate vahenditega, me peame rohkem vajadusi katma, peame hoolitsema toiduohutuse, loomakaitse, keskkonnakaitse eest ja me peame hoolitsema ka selle eest, et Euroopa tarbijad saavad äh, mõõduka tasu eest tarbida korralikke põllumajandustooteid. me nõuame, et äh, ühine põllumajanduspoliitika ja selle eelarve säiliksid, kui, isegi kui ei soovita vahendeid juurde jätta. me soovime mõlemad sambad alles jätta, me ei tohi mingit kaasrahastust riikide tasandil, sellepärast et ühine põllumajanduspoliitika peaks jääma Euroopa poliitikaks. Brexitit ei tohi kasutada kui ettekäänet selleks, et meil oleks vähem Euroopat, meil on vaja äh, rohkem Euroopat äh, rohkem ühiseid poliitikaid selleks, et majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust tagada, eriti just äh, ähm, maapiirkondades, mägistes piirkondades, piirkondades ja tähtis ei ole mitte ainult põllumajandustooteid kaitsta, vaid ka tootjaid endeid. ja sest sada kolmkümmend miljardit on põllumajandustoodete eksport. eriti tuleb toetada talunikke ning samamoodi tuleks ka POSEI programmile vahendeid juurde leida. parlament on selle taotluse juba teinud. meil on vaja ka Euroopa õigusraamistikku selleks, et võidelda illegaalset tegevuse vastu ja seda me oleme viimasel ajal ka üha rohkem näinud. me loodame, et me oma arvamusega saame hoolitseda selle eest, et äh, neid punkte kaitstakse. me peame seda tegema oma valijate huvides. aitäh, ütleb esimees. ma loodan, et äh, me suudame kaitsta territoriaalset ühtekuuluvust ja äärealasid äh, ja raskete tingimustega piirkondi. alustame kohe hääletusega, aitäh, proua Ribeiro, kompromissettepanek üks, hääletus algas. Zamykam. hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd läheme üheksanda muudatusettepaneku juurde, kes on poolt? kes on vastu? tagasi lükatud. tagasi lükatud. Läheme edasi. kompromiss üks A. hääletage palun. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist, kes poolt? number kaheksateist. vastu võetud, aitäh teile. nii, kakskümmend üks, kes poolt? vastu võetud. kakskümmend viis, kes poolt? vastu võetud. number kümme, kes poolt? kes on vastu, kontrollime seda elektrooniliselt. muudatusettepanek kümme. hääletus lõppes. tagasi lükatud. Läheme edasi. number kakskümmend kaheksa ja kolmkümmend, kes poolt, vastu võetud kakskümmend üheksa ja kolmkümmend üks, kes poolt, vastu võetud. kompromiss kaks hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, läheme edasi. kolmkümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend neli, kes poolt, vastu võetud. nelikümmend viis, kes poolt, vastu võetud. nelikümmend seitse, kes poolt vastu võetud. nelikümmend üheksa, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. number viiskümmend, kes poolt, vastu võetud. viiskümmend üks, kes poolt, vastu võetud. number viiskümmend kaks, kes poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt. number viiskümmend kaks, palun hääletus lõppes vastu võetud. otsusetame viiskümmend kolm, kes poolt, vastu võetud. kompromissettepanek kolm. palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud, lähme edasi. viiskümmend seitse, kes poolt? viiskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu? tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, kes poolt? kes vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud, muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, kes poolt, vastu võetud. kompromiss neli. hääletage palun hääletus lõppes. vastu võetud. Läheme edasi muudatusettepaneku kakskümmend kaks juurde. kes poolt? vastu võetud. järgmiseks seitsekümmend kaks kes on poolt, kes on poolt number seitsekümmend kaks, kes on vastu. kontrollime elektrooniliselt, muudatusettepanek seitsekümmend kaks, palun. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa, vastu võetud. seitsekümmend üheksa, kes poolt, vastu võetud muudatusettepanek kaheksakümmend kolm, kes poolt? Lähme tagasi, läheme seitsmekümne viie juurde. kes on poolt, seitsekümmend viis, kes on vastu? tagasi lükatud. järgmiseks läheme edasi muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa, kes poolt, vastu võetud seitsekümmend üheksa. Rassani ettepanek vastu võetud kaheksakümmend kolm. kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud kaheksakümmend viis, kaheksakümmend kuus. kontrollime elektrooniliselt kaheksakümmend kolme, kaheksakümmend kolm elektrooniline hääletus. hääletus lõppes. tagasi lükatud kaheksakümmend viis ja kaheksakümmend kuus, kes poolt, kes vastu. tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksakümmend seitse. kes on poolt, vastu võetud? kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend üks, kontrollime kaheksakümmend üheksat elektrooniliselt, palun üheksakümmend üks, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud üheksakümmend kaks, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend viis, üheksakümmend kuus, kes poolt, kes vastu, vastu võetud kahe, üheksakümmend seitse, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa, poolt, vastu tagasi lükatud. kompromiss viis. hääletus lõppes. vastu võetud, läheme edasi, muudatusettepanek sada kaks, kes poolt? vastu võetud. sada neli. kes poolt? vastu võetud, sada seitse Nikov poolt, vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu võetud, sada kümme poolt, vastu võetud. kompromiss kuus. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, lähme edasi. muudatusettepanek sada kakskümmend üks, kes poolt see on sarnane saja kahekümne viiele. kes on selle poolt? kes on vastu? tagasi lükatud. Läheme edasi, sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend neli, kes poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt sada kakskümmend neli, hääletage palun. tagasi lükatud. aga väga tasavägine hääletustulemus oli. nii. sada kakskümmend kuus. kes on poolt, kes on vastu? vastu võetud sada kakskümmend seitse, kes poolt? vastu võetud sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu vastulause kontrollime siis elektrooniliselt. tõesti, äh, ma ei näinud, kuidas liberaalid hääletasid. hääletus lõppes nii tagasi lükatud. kompromiss seitse, palun hääletage. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend üks, kes poolt? see oli vastu võetud. sada kolmkümmend kaks, kes poolt, kes vastu? tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kolmkümmend kolm, kes poolt, vastu? tagasi lükatud. ja nüüd hääldame kogu arvamuse projekti muudatusettepanekutega, palun hääletage kogu dokument muudatustega on vastu võetud. ja hääletus lõppes selles punktis. suur tänu teile. Äh, kas raportöör soovib sõna, palun? suur tänu. ma tahtsin lihtsalt öelda aitäh kõikidele kolleegidele. tõesti, hääletus oli siin äh, väga tugev põllumajanduskomisjonis on kohe näha, millised on meie huvid ja me tahame, et Euroopa Komisjon ka meie põllumajandust ja põllumehi kaitseks. tänan. suur tänu äh, kõikidele osapooltele ja nendele inimestele, kes panustasid sellesse ja hääletus eelarvekomisjonis toimus kahekümne esimesel, kahekümne teisel veebruaril. suur tänu ja läheme edasi. seitsmenda päevakorrapunkti juurde. Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimine, mis on eelarvekomisjoni raport, arvamuse koostas härra Caputo ja sõna on teil. suur tänu, esimees. ma tahtsin tänada kõiki fraktsioone ja variraportööre äh, tehtud töö eest. see on oluline teema, mis on seotud Euroopa Liidu tulevikuga, äh, eriti omavahendite süsteemiga tegemist on, on väga äh, tugeva arvamusega ja selle arvamuse avaldamine äh, tähendab väga tugeva signaali väljasaatmist. mikrofon, palun see on väga aktuaalne teema ja lähme nüüd hääletuse juurde. kompromiss A, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss B, hääletus algab. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss C, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss D, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend kolm. kes on poolt? vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu võetud. ma palun, härra Test tõstaks ka kätt. muudatusettepanek nelikümmend viis, vastu võetud. nelikümmend kaheksa langeb ära ja edasi nelikümmend üheksa, viiskümmend. poolt, vastu, tagasi lükatud. viiskümmend kaks. viiskümmend kaks poolt, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu võetud viiskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. elektrooniline kontroll, muudatusettepanek viiskümmend üks, hääletus algab. hääletus lõppes tagasi lükatud kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. niisiis, kui te nõuate, kontrollime muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, hääletus algab. hääletus lõppes. no jah Äh, üsna tasavägine. kompromiss E. hääletus lõppes. vastu võetud muudatus kuus, kes on poolt, vastu võetud. nelikümmend, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud nelikümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime. muudatusettepanek nelikümmend kaks, hääletus algab. hääletus lõppes parem. viiskümmend üheksa vastu, pool, tagasi lükatud. kuuskümmend poolt, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu võetud. ja nüüd panen hääletusele arvamuse tervikuna muudetud kujul. hääletus algab. hääletus lõppes vastu võetud ja hääletus eelarvekomisjonis toimub kahekümne esimesel, kahekümne teisel veebruaril ja nüüd sõna saab raportöör. ei soovi? aga siiski, sõna on teil. suur tänu, esimees. hääletus andis kinnituse äh, meie tööle kohtumiste ajal ja põllumajanduskomisjonis ja komisjon on nüüd teinud suurepärast tööd selle teemaga. tänan teid. ka meie oleme sellisel arvamusel ja kinnitame seda üle ja me tahaksime tänada meeskonda selle töö eest. ja lähme nüüd edasi päevakorrapunkti number kaheksa juurde. Euroopa Liidu mahajäänud piirkonnad proua Danchila on arvamuse koostaja ja pädev komisjon on Regionaalarengu komisjon. ja raportöör on seal härra Džufrida. ja asume hääletama kas keegi tahaks sõna võtta enne seda? koordinaator ütleb, et selleks pole vajadust ja seetõttu tahan öelda, et tegemist on hea raportiga ja me koostasime ka oma arvamuse hästi, sest äh, mahajäänud piirkondades äh, põllumajandustootjad vajavad erilist abi ja suur tänu veel kord proua Danchile ja palun õnnitlege teda meie poolt ja asume hääletama kompromiss A. hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud, edasi muudatus kakskümmend seitse, kakskümmend seitse poolt, tänan, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, tänan, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud, kuid kontrollime selle üle niisiis. hääletus algab, hääletus lõppes ma ütlesin, et see on vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss B. hääletus algab. hääletus lõppes edasi kompromiss C. hääletus algab, kompromiss C. hääletus lõppes. vastu võetud, edasi. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa. Kaputa Tantšilla, kes on poolt, vastu võetud, nelikümmend neli, kes on poolt, vastu tagasi lükatud, kontrollime seda. muudatusettepanek nelikümmend neli, hääletus algab. hääletus lõppes. ma vabandan. ja nüüd kompromiss D hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud. ja nüüd muudatus viiskümmend kaks, kes on poolt? tänan, vastu võetud. kompromiss E. hääletus algab. hääletus lõppes vastu võetud. muudatus kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu võetud. kuuskümmend kolm, härra Dan-, äh, proua Danchila, vastu võetud. kuuskümmend viis, poolt, vastu võetud. kuuskümmend kuus, poolt, vastu võetud. kompromiss F, hääletus algab. hääletus lõppes kompromiss on vastu võetud, edasi kompromiss G, hääletus algab, kompromiss G. hääletus lõppes. vastu võetud, edasi muudatusettepanek seitsekümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime seda. hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud. ja edasi kompromiss hash. hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud. edasi muudatus seitse, kes on poolt? vastu võetud. kaheksa, kes on poolt? vastu võetud. muudatus üheksa. vabandust, muudatus üksteist, kes on poolt, vastu võetud kompromiss I. hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud muudatus kuusteist poolt, vastu, tagasi lükatud muudatus seitseteist poolt, vastu võetud. ja nüüd panen hääletusele arvamuse projekti tervikuna muudetud kujul hääletus algab. hääletus lõppes. arvamus on vastu võetud, suur tänu teile. ja ma tahaksin tänada kogu meeskonda ja nüüd edasi päevakorraprojekt üheksas punkt, mis on viimane hääletus raportööriks selle arvamuse puhul on Karin Kadenbach. proua Kadenbach, kas te soovite sõna saada? ei soovi. Pole vaja. see räägib juba iseenda eest. nii et asume kohe hääletama. kompromissettepanek üks kompromissettepanek üks, hääletus algas. kiiresti, kiiresti. nüüd avanes hääletus. võite hääletada, hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek neli, kes poolt? aitäh, vastu võetud viis, kes poolt? vastu võetud kuus, kes poolt, vastu võetud seitse, poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime, kui soovite, seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kaheksa, kes poolt vastu võetud üheksa poolt, vastu võetud kümme poolt, vastu võetud üksteist poolt, vastu võetud. kümme on ka vastu võetud, jah. üksteist, kes poolt viisteist, kes poolt, vastu võetud, üksteist uuesti. kes poolt? vastu võetud. kaksteist langeb ära. neliteist, kes poolt, vastu võetud. kuusteist esimene osa, kes poolt, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, tagasi lükatud. seitseteist kahes osas. esimene osa, kes poolt, aitäh, vastu võetud, teine osa, kes poolt, vastu võetud. teine osa, kontrollime teist osa, seitseteist, teine osa, hääletus algas proua Müller on poolt. tagasi lükatud. kaheksateist, kes poolt, vastu võetud. üheksateist on tehniline, pole vaja hääletada. kompromissettepanek kaks, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kolm, kakskümmend kolm, kes poolt, aitäh, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime, kontrollime, kolmkümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend neli, hääletus algas, vast-, poolt vastu tagasi lükatud. seega hääletame nüüd kogu arvamuse projekti üle muudetud kujul. teeme seda elektrooniliselt. hääletus lõppes. vastu võetud ja vastutavaks komisjonis on siin siis äh, eelarve kontrolli komisjon. härra Nekov, kas te soovite sõna saada? jah, aitäh. kallid kolleegid, äh, ma arvan, et äh, meil tuleb ennast õnnitleda selle raporti vastuvõtmise puhul. see puudutab ka mesilasi ja mina sooviksin teile kõigile anda nüüd siin purgi mett Bulgaariast. see mesi on pärit Bulgaaria mägedest, tegemist on täiesti unikaalse tootega ja tegemist on esimese Bulgaaria tootega, millel on ka siis kaitstud geograafiline tähis. Panie pośle, panie pośle Äh, kallis kolleeg, täna pärastlõunal tuleb ka põllumajandusminister Bulgaariast siia. Bulgaaria võttis ju eesistumise üle ja kuulame siis, mis temal on öelda. nüüd on meil aega üle, sellepärast et kell on kaheksa minutit kümme läbi ja koordinaatorite koosolek on ette nähtud kella üheteistkümneks. äkki saame koordinaatorite koosolekuga siis varem alustada? mida ütlevad koordinaatorid, kas saame alustada kohe? näiteks kas või veerand tunni pärast? või siiski alustame juba kümme, viisteist või otsekohe, soovite otsekohe alustada? no suurepärane, alustame otsekohe. teeme tõesti väikese tehnilise pausi ja siis jätkame kohe koordinaatoritega